alustame hääletamist ja üritame lõpetada nii, et jõuame lõunale varakult. järgmine hääletuspunkt on lihtsustatud menetluse alusel esimene viiest proua Matera raportis, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist. panen selle nimelise hääletusega hääletusele, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? The vote is hääletus. noh, ootame, et kõik istuksid. Closed. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. järgmine äh, proua Matera raport äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine äh,. Iirimaalt, panen selle nimelise hääletusega hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, järgmine punkt, veel üks materjaliraport globaliseerimise kohanemise Euroopa fondile kasutusele võtta, konstruktsioon eh, eh, nelikümmend kolm Iirimaa, panen selle nimelise hääletusega hääletusele, hääletus on avatud. The vote is hääletus on lõppenud, ka see on vastu võetud ja viimane Promater raport jällegi globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt, EGF, äh, Austria, panen selle jällegi hääletusele nimelise hääletusega. hääletus on avatud, hääletus on lõppenud ka see on vastu võetud, vabandust, ühe jätsin vahele, pööran nüüd lehekülje tagasi, unustasime Kreeka. jällegi panen selle nimelise hääletusega hääletusele, hääletus on avatud hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja ka see on vastu võetud. aitäh proua Mateerale. ja Kreeka loodetavasti sellest on kasu. järgmine punkt on äh, härra Katsmärgi raport, mis puudutab AKV Euroopa Liidu Parlamentaarset Ühisassambleed aastal kaks tuhat kümme, panen selle hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame proua Paljadelli raporti juurde panen muudatusettepaneku üks hääletusele nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, nii et ma kuulutan nõukogu seisukoha vastuvõetuks suur tänu no, proua Pardellile. nüüd äh, härra proua Serakjani raport Euroopa ühtne raudteepiirkond ja kõigepealt eh, plokina hääletus sada kolmteist muudatusettepanekut transpordikomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd panen hääletusele muudatusettepaneku kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, kontrollime seda. kontrollime viitekümmet ühte hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, viiskümmend kahte, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend neli osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on pool, kontrollime, äh, teine pool on nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see ei olnud eriti selge, kontrollime. kuuskümmend seitse, esimene pool, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tohutu enamusega vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on nimelise hääletusega, hääletus on avatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime sada kolmekümmend nelja, kas kontroll on avatud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 tagasi lükatud suure enamusega. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vabandame, kõik nimelise hääletusega, sada kolmkümmend kuus nimelise hääletusega hääletus on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. teeme teise osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nii et kolmas osa jääb ära. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm, kus meil on suuline muudatusettepanek härra Tremossalt. Tremossa, palun. härra Tremotsat kahjuks pole kuulda. Doesn't go. It does. Yes, thank you. Well, I am the liberal uh, shadow raporteur on this report. mina olin selle raporti äh, raportöör ja me tahaksime teha suulise ettepaneku muudatuseks. punkt kuus neljas, me tahaksime viimases lauses parandada teksti lisades ainult neli sõna. pärast sõnu capital employed tahaksime lisada except from public funding, välja arvatud avaliku sektori rahast ja ma arvan, et teised raportöörid äh, teistest fraktsioonidest on samuti selle muudatusettepanekuga nõus. kas on keegi selle vastu? selle suulise ettepaneku vastu, meil on vaja, et nelikümmend inimest püsti tõuseks selle jaoks. Um, täpselt on nelikümmend, jah nii et muudatusettepanekut viiskümmend kolm me kolmes osas hääletame ja nimelise hääletusega hääletama ei hakka. viiskümmend kolm, esimene osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ka see on vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm kontrollime siis seda, kui te soovite, sada kolmkümmend seitse, kontroll on avatud. kontroll on lõppenud. see võeti vastu. Äh, liberaalid hääletasid vastu, mulle tundub, et see oli õige asi, mida see on muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend kaks pool, koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siin on äh, ilms-, vastava osa saja kuuekümne kahest, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jõuame muudatusettepaneku kuuskümmend kaks hea küll, kontrollime seda, see on see vastav osa muudatusettepanekust sada kuuskümmend kaks. kontroll on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd jätkame vastava osaga muudatusettepanekust kuuskümmend kaks. panen selle, kontrollime seda, kontroll on avatud. kontroll on lõppenud see on vastu võetud. see on siin küll hullem kui rongi ajagraafik yes.. nüüd panen hääletusele vastava osa muudatusettepanekust sada kuuskümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud nüüd panen hääletusele vastava osa muudatusettepanekust kuuskümmend kaks kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd panen hääletusele vastava osa muudatusettepanekust kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jälle. panen hääletusele vastavad osad muudatusettepanekus kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend kaks, kes on jällegi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada nelikümmend üks, kontrollime seda, kontroll on avatud. kontroll on lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kas see on ikka õige? vabandust. sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud jah, ma kannatan siin praegu veidi déjà vu käes vastav osa muudatusettepanekust seitsekümmend üheksa, kontrollime seda, kontroll on avatud, vastav osa artiklis seitsekümmend üheksa. kontroll on lõppenud, tohutu enamusega vastu võetud. I now put the corresponding part of amendment 79 to the vote those in favour. panen nüüd hääletusele vastava osa seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime sada kuutekümmend kahte, kontroll on avatud. Check is closed. kontroll on lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd panen komisjoni ettepaneku muudetud kujul hääletusele, nimelise hääletusega hääletus on avatud. Is... hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd panen resu-, sealselt korrektsiooni eelnõu hääletusele, nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud eh, viissada kakskümmend kuus poolt, kaheksakümmend vastu, palju õnne proua Sarakianile! nüüd jõuame Durbani kliimamuutuste konverentsini, resolutsioonini. panen lõike kolm hääletusele kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapoole-, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaheksa kahes osas ja nimelise hääletusega. esimene osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on avatud avatud. lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud panen lõige kümme hääletusele kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuusteist, nimelise hääletusega hääletus on avatud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 lõige kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaks kahes osas ja nimelise hääletusega, esimene osa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on avatud. lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend kolm poolt, vastu. keegi ei näita eriti innukalt, kontrollime seda, kontrollime kahtekümmend kolme. kontroll on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend viis kahes osas ja nimelise hääletusega vabandust, ei ole nimeline hääletus, esimene osa kahekümne viiest, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimelise hääletusega hääletus on avatud. lõppenud, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda kontrollime kolmkümmend viis, kontroll on avatud. teine osa. kolmekümne teine osa, kontroll on lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend kaheksa nimelise hääletusega hääletus on avatud. hääletus on lõppenud va-, see on tagasi lükatud lõige kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. viiskümmend üks, kontroll on avatud. kontroll on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, palun. teine osa, kuuekümne neljas, kontroll on avatud. kontroll on lõppenud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd panen põhjenduspunkt A hääletusele nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt D kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt I kahes osas tahate D teist osa kontrollida, hea küll, kontrollime D teist osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt on I kahes osas, esimene osa, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, palun. muudatusettepanek seitse. kontroll on lõppenud. tagasi lükatud. panen põhjenduspunkti põh hääletusele kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd panen resolutsiooni ettepaneku muudetud kujul nimelise hääletusega hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud tohutu enamusega. nüüd oleme jõudnud äh,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 lõige kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, tei-, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd panen resolutsiooni ettepaneku tervikuna hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me oleme nüüd jõudnud peaaegu lõpuni järgmine punkt on härra Borisi raport Euroopa kino digiajastul. aga enne, kui ma hääletuseni jõuan, annan sõna härra Borisele, palun. E, esimees. siin on Euroopa kinofestivaliga tegemist ning Äh, ja see liistub väga ilusasti Luksi auhinnaga ning kriisi ajal on just väga hea saada selline sõnum Euroopa kinole. Euroopa filmitööstus on juba kümme aastat oodanud seda raportit ja kui me selle nüüd vastu võtame, siis me kiirendame kogu seda tegevust, mis on seotud digitaliseerimisega ning eurooplastel on parem juurdepääs Euroopa filmidele. tahaksin tänada variraportööre ja kutsun kõiki üles poolt hääletama. Very good lõige üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna nimelise hääletusega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud tohutu enamusega, palju õnne härra Borisele ja palju õnne Euroopa kinotööstusele. Thank you.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 Okay, nüüd algab hääletuste seletamine. proua Silvestrisel on sõna kõigepealt. On the Katsmarek report. see puudutab Katsmareki raportit.